Muscardini on mulle teada andnud, et viieteistkümnendal oktoobri, viieteistkümnendast oktoobrist kaks tuhat kaksteist kuulub ta ECR fraktsiooni. nüüd edasi päevakord, meie töökava, mille